Der Präsident! teisel veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal katkestatud osaistungjärk jätkab, pal-, jätkub, palun võtke istet. esimesel ja teisel veebruaril toimunud osaistungjärgu protokollid ja vastu võetud tekstid on teile esitatud, kas kellelgi on nende kohta kommentaare, kommentaare, kui pole, siis on protokollid kinnitatud. Ühendkuningriigi vastavad ametiasutused on mulle teada andnud, et Elizabeth Lynn kuuendast veebruarist kaks tuhat kaksteist asendatakse Philip Bennioniga. ma ei tea, kas meie uus kolleeg on siin kohal, ma tervitan teda ja meenutan teile, et vastavalt artiklile kolm lõige kaks päevakorras, kas härra Benjamin on kohal, kus ta on? härra Benjamin, tere tulemast, tervitan teid meie kojas vastavalt artiklile kolm lõige kaks kodukorras võivad kõik saadikud vastu võtta parlamendi kohtumistest ka niikaua, kuni tema mandaati pole kontrollitud või kui ei ole mingeid pretensioone esindatud ja eeldatakse, et uus liige on teatanud, et tal ei ole ühtegi teist muud ametikohta, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadi täitmisega. peale selle annan teile veel teada, et härra Kurt Lehner andis mulle teada, et tema seitsmendast märtsist kaks tuhat kaksteist loobub oma Euroopa Parlamendi saadiku kohast, parlament võtab selle teada ja vastavalt artiklile neli kodukorras kuulutab sellest kuupäevast äh, saadikukoha vabaks, vastavalt artiklile seitse Euroopa Parlamendi saadikute käitumise juhises äh, finantshuvide ja finantshuvide konfliktide kohta järgnevatele kolleegidele üheksandas, üheksandal veebruaril kui kuulutasin järgnevad kolleegid äh, selle komisjoni juhiks, Carlo Kasiini, Evelyn Regner, proua Cecilia Wikström, härra Gerald Hefner, samamoodi nagu härra Zažit Karim, peale selle Jiri Maštalka ja Enrico Maria Speroni äh, said asendusliikmeteks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 ja nüüd meie seekordne päevakord, lõplik päevakord äh, kinnitati üheksandal novembril vastavalt äh, kodukorra artiklile kolmkümmend seitse ja see on teile esitatud ning härra Svoboda on selle kohta soovinud sõna. härra Svoboda, kui tegemist on äh, hiljem, kui te soovite esitada kodukorda puudutav küsimus, siis saate hiljem sõna. esmaspäevaks pole nähtud ette mitte ühtegi muudatusettepanekut, kõik jääb nii, nagu on. siis Roheliste fraktsioon teinud taotluse, et arutelu stabiilsusvõlakirjade sisseviimise võimalikkuse kohta toimuks pärast ühist arutelu Euroopa Liidu Maroko lepingu arutelu ja kas Roheliste fraktsioonist keegi soovib seda taotlust kommenteerida, härra Kohn-Pendit, palun ei, te selgitasite olukorda täiesti õigesti, tegemist on kolme raportiga, mis puudutavad põllumajandust ja me leiame, et arutelu peaks toimuma üheskoos. ehk siis Rooliste fraktsioon sooviks, et arutelu stabiilsusvõlakirjade sisseviimise võimalikkuse kohta toimuks pärast seda, kui oleme arutanud Euroopa Liidu Maroko lepingut. kas on kedagi, kes soovib seda taotleda?